jõuame siis hääletuste seletuseni ja alustame resolutsiooniga Ukraina olukorra kohta Euroopa Liidu Venemaa suhted ja esimesena selgitab oma hääletust proua Tšufrida. Teil on aega üks minut, tuletan teile meelde. nii, proua, teil on sõna. Grazie aitäh! mina hääletasin selle resolutsiooni poolt, sellepärast et meil on vaja dialoogi Venemaa ja Ukraina vahel ja me ei tohi unustada seda, et sanktsioonid ei saa ka asendada diplomaatilisi ja poliitilisi lahendusi, mis loodetavasti leitakse õigepeatselt. me peame leidma rahumeelse viisi, kuidas sellest olukorrast välja pääseda on võimalik, et sanktsioonid annavad ka mingi positiivse mõju. kõnelejal palutakse kõnelda aeglasemalt, kui ta tahab, et tõlge läbi jõuaks vaatamata sellele, mida volinik Tšolos ütles, rõhutan ma, et meil on vaja kehtestada reeglid, mis on selged. nii et, et iga liikmesriik saab kasu sellest abist, mida äh, meil, meie tootjatele pakutakse, aga kõik me näeme, et need äh, vahendid, mida eraldatakse, on ebapiisavad ning neid on vaja rohkem. veel kord, tulles Itaalia näite juurde, tahaksin öelda, et äh, me oleme kandnud juba kahesaja miljoni euro ulatuses kahjusid. proua Gardiini, teil on sõna, palun aitäh. mina tahaksin selgitada, miks meie kahjuks ei saanud selle resolutsiooni poolt hääletada, me jäime erapooletuks sellises olulises küsimuses. ühelt poolt me loomulikult jagame seda suurt muret, me samastame endid ukrainlastega nendel traagilistel aegadel, mis neil praegu ees on ja loomulikult oleme nõus äh, kõigi nende resolutsiooni osadega, kus räägitakse sellest, et tuleb toetada äh, Euroopa ja eriti Itaalia tootjaid, kes on kannatanud, aga selles resolutsioonis on ka punkte, millega me ei saa olla nõus ning peamine punkt puudutab energeetikat, selles punktis öeldakse, et juba olemasolevad kokkulepped Venemaaga, sealhulgas ka South Streami projekt tuleks uuesti läbi vaadata ja tühistada kahjuks pidime jääma erapooletuks, aga ma loodan, et äh, me käitume siiski diplomaatiliselt, sellepärast et äh, lahendus sellele probleemile on diplomaatiline, aitäh. ja nüüd saab sõna proua Štanoka. aitäh. mina hääletasin selle resolutsiooni vastu. üllatav et äh, paljud kolleegid produtseerivad endiselt neid tekste, mis kirjeldavad Ukraina sündmusi ühepoolselt. toon ühe konkreetse näite. rahvusvaheliste vabaühenduste Amnesty Internationali raportites näiteks äh, süüdistatakse Ukraina valitsust suurtes inimõiguste äh, rikkumistes nõndanimetatud terrorismivastase operatsiooni käigus Ida-Ukrainas, aga paragrahvi kaks esialgne tekst, kus nendele äh, aruannetele viidatakse, räägib ainult äh, vägivallateost, mille, mille on põhiliselt toime pannud Vene väed ja separatistid ja mõnel juhul ka valitsusväed äh, selliste vabaühenduste Äh, olukorra vale tõlgendamine, isegi see jäi, läks hääletuse, jäi hääletuse tulemusena resolutsioonist välja. ja nüüd saab sõna proua Pietikäinen. mis siis Pietikäinen on? austatud härra juhataja, mina aga hääletasin selle resolutsiooni poolt ja ma olen väga rahul, et Euroopa Liit on võtnud ühtse lähenemise meie piirkonna ja ühenduse julgeolekupoliitika osas, meil on vaja selgesuunalist eesmärgi siis, sihipärast julgeolekupoliitikat, mis austab inimõiguse demokraatia põhimõtteid, mis, millega üritatakse vältida konflikte ja nii edasi. see tähendab seda, et koostöö regionaalsel tasandil peab ka Venemaaga paranema ja me ei saa jääda looma püsivaid äh, konflikte. Euroopa Liidu Äh, jul-, äh, turvalisuspoliitikale loodetavasti kriis, äh, see Ukraina kriis mõjub samamoodi nagu majanduskriis meie majandusliidule mõjus. meilest koorub sellest välja ühtne seisukoht ja senisest tugevam ühtne liin. Need ja loodetavasti kõik on nõus sellega, et see samm sammu haaval konflikti lahendamine Ukraina suunal on hästi toiminud. Läheme nüüd edasi järgmisena Ebola puhangu resolutsiooni osas äh, ja kõigepealt saab sõna proua Zaborska. suur tänu, proua juhataja. ma tervitan seda, et Euroopa Parlament on võtnud väga selge seisukoha selle väga äh, ohtliku viiruse puhul. see kriis on äärmiselt kompleksne, selle sotsiaalmajanduslikud mõjud jäävad ilmselt kestma veel kaua pärast seda, kui esmane tervishoiurisk on eemaldatud. probleem ei ole see ju ainult mitte Lääne-Aafrikale, vaid tervele maailmale. me peame tegutsema kahes vallas, kõigepealt tuleb toetada äh, ravimite ja teraapiate arendamist, mis oleksid tõhusad selle ähm, viiruse vastu ja teiseks me peaksime parandama ähm, karantiini ja äh, ravivõimalusi. sellest on aga kasu ainult siis, kui kohalik elanikkond usaldab äh, arste ja meditsiinitöötajad. Libeerias see aga nii ei ole, sellepärast et poliitiline olukord on, on, on seal väga ebastabiilne. proua Peedikäinen, palun. austatud äh, proua juhataja tervishoiu risk riigid nende eesmärgiks ei ole ju hirmutada inimesi, aga me kõik teame ju seda, et maailmas, kus inimesed ja kaubad liiguvad, ka kõik tervishoiuriskid on üleilmsed. sellepärast peaks Euroopa Liit senisest rohkem tulevikus vaatama seda, milline on meie kiirreageerimissuutlikkus rahvusvaheliste taoliste tervishoiuriskide puhul Ebolo puhul meie meetmetest on piisanud ja arvestades riski suurust ja haiguse tõsisust, peaks minu meelest Euroopa Liit selle alusel üles ehitama tõhusa kiire reageerimise mudeli kõikide taoliste nakkushaiguste ja viiruste vastaseks võitluseks, aitäh! suur tänu, läheme nüüd edasi ja hääletusselgitus äh, resolutsiooni kohta olukorrast Iraagis ja Süürias ja siis ise ofensiiv. ja esimesena saab äh, proua Arnutu. suur tänu, proua juhataja, mul on väga hea meel, et me lõpuks ometi keskendume vähemuste saatusele ja eriti kristlaste saatusele Lähis-Idas, aga ma mõistan hukka selle, et me oleme reageerinud nii hilja. olukord ainult ja ainult halveneb pärast seda, kui ameeriklased sisenesid Iraaki kaks tuhat kolm. see islamiriik, Iraagi ja Süüria islamistide liikumised on, on sama ohtlikud nagu kõik teised, nagu ka see ISIS, ka teised liikumised on sama hulged. me, tegemist on Al-Qaeda harudega Süürias ja nii edasi, on täiesti arusaamatu, miks NATO liikmesriigid nii ebajärjepidevalt käituvad, äh, Türgi rahastab äh, ja toetab seda islamiriiki äh, ja samas me näeme seda, et inimesi värvatakse meie tänavatelt selle võitlusesse, Euroopa riigid peavad võtma sei-, selged seisukohad selleks, et vältida igasuguste islamimilitantide vastu seal nii, seda nii Süürias kui ka Iraagis, suur tänu! suur tänu, järgmisena sõna proua Toots. suur tänu, proua juhataja. meid kõiki šokeerib äh, see, milliseid barbaarseid täp-, tapmisi on viimasel ajal Lähis-Idas läbi viidud ja meie mõtted, oleme mõtetes ja palvetes äh, hukkunute omaksete et juures, Alan Henningu pere ja tema enda juures, ke-, keda ohustab praegu tohutu saatus. kuid eh, sellised eh, vägivallalained kristlaste vastu Iraagis ja Süürias on, eh, on väga-väga tõsised. Euroopa Liit peab astuma konkreetseid samme selleks, et kaitsta Lähis-Ida piirkonnas kristlastvähemusi me peaksime mõtetes äh, pöörduma ka äh, Lord Banside'i äh, lahkumisele meie seast, kes esindas meie valimisringkonda tuhande üheksasaja seitsmekümne üheksanda ja kahe tuhande neljanda aasta vahel ta oli kristlaste esindaja ja Põhja-Iirimaa eest võitleja. tema töö tulemusena on minu piirkonda jõudnud Euroopa vahendid rahu tagamiseks meie Põhja-Iirimaal eh, enam sellist inimest kunagi enam ei näe ilmselt ja ka Euroopas mitte, mõtleme lahkunu omastele. suur tänu, eh, proua Petir. suur tänu, proua juhataja, ma toetasin seda resolutsiooni sellepärast, et äh, me oleme paaril viimasel kuul näinud inimõiguste tõsiseid rikkumisi ja verevalamist Lähis-Idas. me teame, et Iraagis on hukka mõistetud äh, süütuid tsiviilisikuid, eriti kristlasvähemustest, olukord on brutaalne äh, miljonid inimesed on sunnitud oma kodudest lahkuma ja üks koma viis miljonit inimest ootab humanitaarabi iga päev sunnitakse inimesi pöörduma islami usku. nii nagu patriarh ütles, selline islam on midagi sellist, mille üle peaksid häbi tundma kõik islamistid. me peame andma endast kõik selleks, et äh, võidelda taolise praktikaga äh, ja, ja selliste tapmiste vastu taolise märterlusega silmitsi seises, seistes on üks selge, usuvabadus ja sõnavabadus on äh, sünnipärane õigus igale inimesele ja iga režiim ja ideoloogia, kes üritab inimeselt seda õigust ära võtta, on määratud hukule. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Sogor. suur tänu, proua juhataja, olukord Iraagis ja Süürias äh, tõstatab väga tõsiseid geopoliitilisi ja julgeolekuprobleeme selles piirkonnas, aga maailmas. lisaks sellele väga tõsine äh, humanitaarkriis, usu ja etniliste vähemuste tagakiusamine, naised ja lapsed on barbaarsete islamiriigi äh, rünnakute pea, äh, peamine äh, allikas. kiire tegutsemine on väga oluline. Lähis-Idas tuleb tunnistada seda, et tuleb nõuda seda, et Al-Hazar mõistaks hukka ISISe tegutsemine oluline on dialoog ja koostöö kõikide grupeeringute vahel Iraagis. loodame seda, et uus valitsus on samm õiges suunas. pikemas perspektiivis arvan ma, et Iraagi valitsus peaks eh, kaasava kodakondsuse mõtte tooma uuesti tagasi Äh, oma põhiseaduslikku korda ja taastama kõikide rühmade usalduse enda tegutsemise vastu. suur tänu ja viimasena saab sellel teemal sõna proua Zaborska. suur tänu, proua juhataja. esialgne resolutsiooni ettepanek olukorra kohta Iraagis ja Süürias ei maininudki kristlasi, kuigi just nemad olid need, kelle vastu oli vägivald ja tagakiusamine suunatud ISISe terroristide poolt. lõpuks õnnestus meil sellesse ühisresolutsiooni kaasata kaks lõiku kristlasvähemuste saatuse kohta. ma tahaksin tunnustust avaldada läbirääkijatele tehtud jõupingutuste eest äh, selle saavutamiseks. mul on väga hea meel, et meie parlament lõpuks ometigi siiski näitas üles solidaarsust kristlaskogukondadega äh, keda oma koduriikides kiusatakse tagasi ja ähvardatakse äh, maapinnalt äh, ärapühkimisega. Neie vastu on suunatud vägivald nende usu ja veendumuste pärast, neilt on ära võetud nende põhiõigused ja neid äh, on ja nendest on tehtud pagulased. mul on väga hea meel, et me oleme viidanud nende inimeste kannatustele. see resolutsioon võiks olla esimene samm paljude seas, kuidas tuua kristlased tagasi oma koduriikidesse. suur tänu ja nüüd läheme edasi hääletusselgitustega. olukord Liibüas, üks kõneleja on meil, härra Šafausha. Merci, madame la présidente. aitäh, meie fraktsioon ja mina ise hääletasime selle fraktsiooni poolt, sellepärast et me peame arvestama seda, kuida-, milline on katastroofa-, kui katastrofaalne olukord Liibüas ja millised on need probleemid, mis on seotud relvade liikumisega, terroristidega ja massilise rändega Itaalia rannikule. aga meile oleks meeldinud, kui me oleksime rõhutanud Äh, Prantsusmaa rolli. minu äh, riik ja NATO on need, kes on Liibüa sellesse põrgusse tõuganud ning äh, me peaksime, oleksime tahtnud rõhutada ka seda, et Liibüa on eelkõige selle ohtliku diplomaatia ohver. Liibüa on lääneriikide diplomaatia ohver ning praegusele olukorrale ei ole jätkusuutlikku lahendust ja nüüd edasi järgnevad äh, hääletusselgitused, mis puudutavad Iisraeli ja Palestiina teemalist äh, resolutsiooni. esimesena saab sõna härra Korti mina hääletasin ühisresolutsiooni vastu, sellepärast et minu arvates saadab see Iisraelile sõnumi, et see võib jätkata oma genotsiidlikku kampaaniat äh, karistamatult palestiinlaste vastu, ma usun, et inimesed üle kogu Euroopa äh, vaatavad pettunult, kuidas äh, paljud äh, parlamendisaadikud, kaasa arvatud iirlased, hääletasid resolutsiooni äh, osa vastu, mis oleks vabastanud kümneid ametlikult demokraatlikult valitud parlamendisaadikuid ähm, Palestiinast, kes on kinni peetud iisraelaste poolt. me oleksime pidanud kutsuma Euroopa Liitu üles lähtuma äh, meie koostöölepingus äh, Iisraeliga artiklis number kaks, äh, mis annaks meile võimaluse see leping äh, külmutada ja samuti me saaksime nõuda, et Iisrael maksaks kinni need projektid, äh, mille abil on ehitatud infrastruktuuri, mis on nüüd hävitatud Iisraeli poolt. me oleme siin pidevalt rääkinud sellest, kuidas Euroopa Liit on rahu sümbol, aga tänase päeva otsused näitavad, et Euroopa Liit on hoopiski rahvusvahelise tegevusetuse sümbol äh, illegaalses sõjas palestiinlaste vastu, aitäh! suur tänu, proua Tots! tänan, proua juhataja. mina olen arvamusel, et äh, Euroopa Parlament peab arvestama erinevate aspektidega, reageerides äh, situatsioonile Lähis-Idas. me peame toetama Iisraeli suveräänset õigust kaitsta oma piire ja inimesi terrorismi eest, aga samas äh, me tunneme ka kaasa, kaasa inimestele, kes kannatasid kohutavalt selle operatsiooni käigus ja me peame pakkuma neile abi. lisaks sellele tuleb meil tõdeda, et operatsioon äh, Protection Edge mõjutab äh, kogukondi ka Euroopa Liidus näiteks Ühendkuningriigis oli äh, sadu antisemiitlikke rünnakuid juulis ja sellised äh, vihakuriteod on loomulikult äh, täiesti vastuvõetamatud. meie peaksime parlamendiliikmete ja parlamendina saatma üle kogu Euroopa sõnumi, et erinevate religioonide sallimine pole kunagi olnud tähtsam kui hetkel. järgmisena kolleeg Urtas Sund, palun. tänan Euroopa Parlament äh, peab äh, mõistma hukka selle, mis äh, toimus Gaza sektoris, siin on tegemist riiklike kuritegudega. Gaza on põhimõtteliselt nagu vabakäiguvangla. Euroopa Liit ei saa tegevusetult seda kõike pealt vaadata. see resolutsioon, mille me täna vastu võtsime, ei ole vastuvõetav, see ei ole tasakaalus me nõuame Iisraelilt äh, blokaadi lõpetamist. samuti äh, tuleks lõpetada põllumajanduslike piirkondade illegaalne okupeerimine, tuleks äh, lasta vabaks Palestiina seadusandliku kogu liikmed ja samuti lubada kohale rahvusvahelised uurijad, kes saaksid uurida Iisraeli äh, tegusid, sealhulgas äh, sõjakuritegusid, me peaksime otsustama ka lähtuvalt oma koostöölepingu artiklist number kaks, kas äh, peatada see leping või mitte. rahuprotsess igal juhul on Iisraeli tegevuse tõttu jõudnud tupikusse ja me peame tegema kõik selleks, et me saaksime sellest äh, olukorrast üle käesolevaga on hääletusselgitused täna läbi, mul on üks teadaanne, olen teada saanud nõukogult esimese lugemise seisukoha ja see tekst läheb meil istungi protokolli. Euroopa Parlament äh, peab äh, oma seisukohta hakkama kujundama ettenähtud aja jooksul, aga ka peaksime homme äh,